saada ka Ühendkuningriigi poolt äh, toetus veel lahtistele küsimustele, mis olid seotud äh, kinnisvara aspektidega. suur tänu kõikidele! suur aitäh! seega oleme me lõpetanud selle teema arutelu ja hääletamine toimub homme kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt proua Antonescu raport õiguskaitsjale kriminaalmenetluses ja õigus teatada kinnipidamisest. proua Antonescu, teil on neli minutit. Äh, volinik, ähm, president, austatud kolleegid meil on nüüd olnud kahe aasta äh, pikkune töö seoses äh, selle äh, teemaga, mis puudutab äh, kaitseküsimusi kriminaalmenetluses, ma tänan proua Redingut koostöö eest ja meie toetamise eest läbirääkimistel, mis olid väga keerulised siinkohal tänan ma ka kolleege teistest fraktsioonidest, kes on andnud oma panuse ja tegutsenud selle teemaga väga energiliselt. me olime ühtne meeskond ja ilma sellise meeskonnata ei oleks me suutnud ennast läbirääkimistel suruda ja niivõrd heas tekstis kokku leppida. siinkohal tänan ma ka erinevaid nõukogu eesistujaid eriti tänan EIRi eesistujat, sellepärast et Iirimaa eesistumise ajal meil õnnestus kokkulepe allkirjastada pärast äh, esimest äh, kahte meedet, mida nägi ette teekaart, see puudutas siis äh, kahtlustatavate ja süüdistatavate kaitset kriminaalmenetluses, tulid kõigepealt ettepanekud kirjaliku ja suulise tõlke kohta ja siis teabe kohta õiguste ja süüdistuste kohta, nüüd me oleme jõudnud veelgi kaugemale, meil on tõhusad kaitseõigused, mida on võimalik rakendada liikmesriikides äh, diferentseeritult äh, lähtuvalt konkreetsest õigussüsteemist ja õiguspraktikast. see äh, kindlasti arvestab vastastikuse tunnustamise poliitikaga. meil on miinimumstandardid Euroopa Inimõiguste konventsioonist ja ka Euroopa põhiõiguste hardast, mida rakendatakse. ja mis puudutab äh, konkreetset ähm, õiguskaitset, äh, siis äh, praegune olukord liikmesriigiti erinev ja meil on vaja äh, teatud garantiid, meil on vaja juriidilist kultuuri, mis muudaks olukorra lihtsamaks. praktika näitab, et veel väga palju on vaja teha selleks, et neid menetlusõigusi tõhusalt rakendada, nii et oleks tagatud õiglane kohtumõistmine mis äh, puudutab äh, nüüd äh, kaitsemeetmeid, siis me oleme teinud tõesti väga olulise sammu edasi. Euroopa Liit soovis, et oleks teatav juriidiline raamistik paigas. kodanikel peab olema kindlus selles osas, et nad võivad liikuda tulevikus ühest riigist teise, ilma et nad tunneks, et nad on jäetud kaitseta. õiguskaitse peab olema tõeline, mitte illusoorne. ja kui me hakkame rakendama antud direktiivi, siis kõik kahtlustatavad ja süüdistatavad saavad Euroopa Liidus abi ja ükskõik, kas tegemist on äh, siis kahtlustatava või süüdistatavaga, säilib see abi menetluse lõpuni. seda direktiivi hakkavad rakendama kõik liikmesriigid ja seetõttu võimaldab see samu standardeid äh, üle kogu liidu, kuna piirid äh, on vabad ja liikuvus on tagatud, on tähtis, et see direktiiv rakenduks, see on väga oluline samm lihtsustamaks kodanike elu. suur tänu! Köszönöm szépen. A bizottság véleményét ismét Reding asszony. Suur aitäh ja proua Reding, aitäh. homme läheb teil hääletamisele e, direktiivi tekst, mis käsitleb õigust kaitsele kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest. see on väga suur hetk. see demonstreerib, et Euroopa Liit tõesti kaitseb isikute õigusi ja ma sooviksin avaldada tunnustust raportöör Antoneskule. tegu ei olnud mitte ainult raske tööga ähm,, ta pidi näitama silmapaistvaid diplomaatilisi oskusi ähm, selleks, et see töö lõpule viia ning koos variraportööridega õnnestus tal finišijooneni jõuda. see on vaieldamatult saavutus, mille üle Euroopa Parlament peaks uhkust tundma. nii nagu raportöör, sooviksin ka mina avaldada siinkohal tunnustust Iiri eesistujale, kes eelmiste eesistumiste töö baasil tegid ära väga suure töö, et kokkulepe saavutada. meie ettepanek sai tehtud kaks aastat tagasi, juunis kaks tuhat üksteist ja sellest on nüüd kaks aastat möödunud. tänu koostöövaimule kõikide osapoolte vahel on nüüd jõutud kokkuleppele. ma tean vägagi hästi, et arutelud ei olnud kaugeltki mitte kerged, raske oli leida kokkuleppeid ähm, äh, näiteks erandite suhtes äh, ja me- äh,, vahendite suhtes, aga nüüd oleme me selle kokkuleppe saavutanud ja see on vastavuses ka Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga. minu ja kui juristi jaoks on see menetlusõiguse tuum ja see on ka asi, mida eurooplased meilt ootavad. Euroopa Liidus on igal aastal kaheksa miljonit kriminaalmenetlust kui kedagi öö, äh, on kuulutatud kahtlusaluseks, siis tema kaitse on õiglase kohtualus, kohtupidamise ähm, lahutamatu osa, tal on õigus kaitsele, kui politsei teda üle kuulab, kui teda kinni peetakse, siis peab tal olema õigus teatada sellest oma perekonnale, kui nad on oma kodumaast väljaspool, siis peab neil olema õigus informeerida sellest intsidendist oma konsulaati ja väga oluline on ka koosolekute konfidentsiaalsus või kohtumiste konfidentsiaalsus ehk tuleb eh, aust kahtlustatava ja tema kaitsja kohtumiste konfidentsiaalsust. erandid on väga vähesed ja need piirduvad väga eh, selliste mm, spetsiifiliste asjadega, nagu näiteks kui on tegemist väga kauge geograafilise punktiga ja õigusabi on võimalik saada nii eh, selles riigis, kus ähm, eh, väljastati kinnipidamismäärus, kui selles eh, riigis, kus inimene kinni peeti. Need on kaks uut elementi selles direktiivis ja sellega muutub Euroopa vahistamismäärsus senisest efektiivsemaks, tõhusamaks. niimoodi on need õigused ka praktikas garanteeritud. nüüd on otsaga järg meie käes nüüd on hakata vaja, nüüd on vaja hakata selle direktiivi elluviimisega tegelema, selle kohaldamisega tegelema ja selle praktiliste külgedega, näiteks selle direktiivi ja vahistamismääruse ähm, seosega. direktiiviga on astutud suur samm vastastikuse usalduse süvendamise suunas, mis on vajalik Euroopa vahistamismääruse ja teiste vastastikuse tunnustamisvahendite jaoks. kui direktiiv on vastu võetud, siis asume seda ähm, kasutusele võtma, komisjon jälgib kindlasti väga tähelepanelikult, kuidas see direktiiv liikmesriikide õigussüsteemidesse äh, üle võetakse ja me vaatame, kuidas asi praktikas toimib ning ähm, ähm, õigel hetkel koostame me ka raporti, mis kajastab direktiivi elluviimist ja kohaldamist kohtadel. ma olen tegelikult väga uhke selle üle, mida me oleme siin teinud, ma olen väga uhke selle üle, mis meil on õnnestunud saavutada menetlusõiguste osas. pidage meeles, et meil on ähm, direktiiv Eh, mis käsitleb õigust informatsioonile, direktiiv, mis äh, käsitleb õigust suulisele kirjalikule tõlkele ja nüüd ja ka direktiiv, mis käsitleb õigust kaitsele ja meil oli ka ohvrite direktiiv ju möödunud aastal töös, mis ähm, tagab selle, et ähm, eh, kuriteo ohvrit, ohvreid informeeritakse nende õigustest, et neid, neil on võimalik aktiivselt osaleda äh, kriminaalmenetluses. samm-sammu haaval tugevdame me Euroopa justiits- või õigusruumi ja õigusriigi põhimõtteid, mis Euroopa Liidus valitsevad. komisjonil on kavas ka esitada meetmed eh, süütuse presumptsiooni kohta ning ähm, samuti et teha ettepanekud õigusabi ning ähm, laste kohta, keda kahtlustatakse. lõpetuseks sooviksin ma veel kord ähm, öelda, kui sügavalt ma austan Euroopa Parlamenti meie kaasseadusandjana karistusõiguse alal. minu meelest on sellest vaja meenutada ka siis, kui ähm, käib valimiskampaania, et me oleme midagi sellist teinud, see on vaieldamatult Euroopa Parlamendi kui kaasseadusandja edulugu, aitäh! köszönjük az elismerést a biztos asszony részéről. És... Palju tänu, volinik! Palju-palju tänu nende soojade heade sõnade eest ning tunnustuse eest ning äh, nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel esinejad. kõigepealt saab sõna proua Matje. ma vabandan, tõesti palun vabandust. kõigepealt kuulame ära libe komisjoni arvamuse, mille esitab meile kolleeg Albrecht. tänan õiguskomisjoni raportöörina ja Roheliste fraktsiooni variraportöörina sooviksin ma tänada volinik Redingut ja raportöör Antoneskut väga hea koostöö eest. ma arvan, et me jõudsime väga heale tulemusele, me oleme teinud edasi olulise sammu kodanike kaitsel Euroopa Liidus, meil on nüüd ühtne õiguskaitse, mis kehtib siduvalt kõikides liikmesriikides. see on esimene samm, millele peavad järgnema teised. järgmised sammud juba terendavad näiteks õigusabi ja eriti on meil vaja tegutseda äh, vastastikuse meetmete tunnustamisel, see puudutab vahistamismäärust ja muud. me oleme praegu heal teel ja õigel teel. liikmesriigid peavad neid õigusi rakendama ja nemad peavad tagama, et Euroopa Liidus on meil võimalik parlamendil ja komisjonil ka sel teel edasi minna. palju tänu suur-suur tänu ja nüüd saab sõna proua Mathieu Rahvapartei nimel. aitäh, president, austatud volinik, kallid kolleegid. kõigepealt sooviksin avaldada tunnustust proua Antoneskule sellest, et tal oli selline kindlameelsus leidmaks konsensus, see võttis, on võtnud aastaid, et jõuda nii kaugele, nii nagu volinik rääkis töötame mm, õigussüsteemi ümbersõnastamise kallal, meil on olemas juba õigusaktid, mis puudutavad äh, õigust teabele, suulist kirjalikku tõlget ja täna räägime siis äh, õigusest kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigusest teatada kinnipidamisest, mis on ääretult oluline menetlusõigus. meil on tasakaalus tekst, mis annab kõigile õiguse mm, saada endale kaitsja kriminaalmenetluses ja, ja õiguse teatada kinnipidamisest. samas arvestades ka õigussüsteemi ja politsei vajadusi. eesmärk on tagada õiglane kohtupidamine. nõuded võivad tähendada seda, et et võib-olla tuleb eraldeid ette näha organiseeritud kuritegevuse puhul ja terrorismijuhtumite puhul. igal juhul kahtlusalustele, süüdistatavatele tuleb tagada õigus kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust ei tohi kuidagi ja, ja iialgi väänata. oleks väga hea, kui peagi oleks meil ka õigusabi kohta olemas äh, õigusakt, mis on järgmine oluline osa. aitäh, sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Hium. austatud volinik, kallid kolleegid, homme me hääletame seda raportit, mis räägib õigusest kaitsjale kriminaalmenetluses. tegemist on raportiga, mis eh, kriminaalmenetlust tõeliselt tugevdab, mul on väga hea meel, et meil selline õigusakt on olemas, see kindlasti suurendab usaldust meie õigussüsteemide vastu. nagu siin juba räägitud, alustati tööd pea kaks aastat tagasi ja eesmärgiks on saavutada õiglane kohtumõistmine, arvesse on muuhulgas siin võetud ka eh, konfidentsiaalsuse põhimõtteid süüdistatavate ja nende kaitsjate vahel loomulikult tuleb meil veel astuda täiendavaid samme ja ka erandid tuleb viia miinimumini. igal juhul saavutatud on hea kompromiss, mis arvestab riikide eripäradega. siin on veel teatud sätteid, siin on sätteid, mis loovad range raamistiku. rääkides õigusest kaitsjale, siis eh, seda on võimalik eh, ellu rakendada ainult juhul, kui antakse tasuta õigusabi sest äh, ilma selleta on mm, mõningatel juhtudel tegemist vaid tühjade sõnadega ja ma tõesti loodan, volinik, et peagi näeme ka õigusabi eelnõud, mis aitab meil luua äh, tõeliselt õiglase kohtumõistmissüsteemi. aitäh! Ähm, liberaaldemokraatide nimel saab sõna proua Ladford ähm, ka minul on olnud õigus äh, ja privileeg olla raportöör äh, sama teemaga, antud teemaga seotud valdkonnas, mis puudutab äh, õigust suulisele ja kirjalikule tõlkele. meil on vaja erinevad komponendid paika panna selleks, et meil oleks tõeline Euroopa õiglane, õiglane kohtumõistmise süsteem ja vastastikuse tunnustamise meetmed. üle kümne aasta oleme teinud tööd ja tõesti on kätte jõudnud aeg saavutada kõik tulemused. avaldan tõelist tunnustust raportöörile proua Antoneskule. toon välja mõned tema poolt välja toodud saavutused. nimelt, et kõigile on tagatud, kõikidele kahtlustatavatele, süüdistatavatele on tagatud õiguskaitsjale ühetaoliselt, liikmesriigid on sunnitud astuma eh, samme selles suunas, et tõesti süüdistatavad ja kahtlusalused saaksid eh, võimaluse võtta ühendust eh, kaitsjaga, kõik need sammud on vajalikud selleks, et see õigusakt oleks ka praktiline ja tõesti ellu rakendataks. siin juba mainiti Euroopa vahistamismääruse menetlust, mille jaoks kõik need siin välja toodud komponendid on ääretult olulised Ühendkuningriigis on kasutusel väga tugev õigussüsteem, kus on välja toodud ka kõik kaitseõigused ja aspektid ja ma usun, et Ühendkuningriigi opt-in tugevdaks direktiivi ja ma tõesti siiralt loodan, et meie valitsus otsustab liituda selle õigusaktiga mis puudutab eh, teedekaarte küsimust, siis tahaksin rõhutada vajadust eh, tulla toime eh, selle skandaaliga, mis seondub pika mm, kohtueelse kinnipidamisega. aitäh, Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel saab sõna härra Wojciechowski. aitäh, austatud president, palju tänu teile räägime ääretult olulisest õigusaktist, äh, mille eest tahaksin siiralt tänada raportööri ja palju tänu ka äh, õiguskomisjonile huvitavate muudatusettepanekute eest ning nendest muudatusettepanekutest tahaksingi pisut rääkida. Äh, on üks muudatusettepanek, muudatusettepanek number üksteist, mis piirab reguleerimisala, piirab võimalust nii-öelda kontrollivõimalust olukorras, kus väidetakse, et kedagi on äh, ahistatud, aga kuidas siis määrata kindlaks, et kedagi on ahistatud vahistamisel, kui näiteks ei olnud pealtnägijaid, nii et see on üks küsimus, mille juurde tuleb tagasi tulla. alaealiste vahistamine on taaskord ääretult oluline äh, küsimus, äh, millele tuleb tähelepanu pöörata, et neil oleks võimalus võtta ühendust oma Äh, vanematega või hooldajatega ja muudatusettepanek, mis räägib äh, puudega inimeste õigustest, on samuti väga oluline. Äh, praktikas on väga palju juhtumeid, kus puuetega inimesi tõepoolest ahistatakse ja puuetega inimeste õigusi rikutakse. Mm, tegemist on nende selliste lihtsate Äh, sihtmärkidega, keda liiginnukad äh, ametnikud tahavad ära kasutada, ehk me tõesti peame kõik need probleemid välja tooma ja nendele tähelepanu pöörata, pöörama, selleks et meil oleks tõesti vettpidav õigussüsteem. aitäh, sõna saab äh, Kinga Kaal. ahhoz és kompromisszumkészségéhez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 jah, tõepoolest, meil on siin käegakatsutavad tagatised, mida me pakume oma kodanikele. tegemist on ääretult olulise direktiiviga mm, piirideta Euroopas. kas meil on tehnilisi probleeme? köszönöm. Tehát az irányelv alap... Jatkan aitäh. nii nagu ma ütlesin, tegemist on erakordselt olulise direktiiviga piirideta Euroopas, kus inimestel on eh, tagatud liikumisvabadus, nii nagu liiguvad ka kaubad ja kapital. ja see kõik toob kaasa meie kodanike jaoks vajaduse tunda seadusi selleks, et nad saaksid kasutada ära nendele ette nähtud õigused, mis on neile antud kriminaalmenetluses, et neil on õigus teatada kinnipidamisest, olla ühenduses oma peredega. me peame tagama õigused ja tagatised selleks, et ehitada üles tugev piirideta Euroopa Romero, sõna saab härra Romero, teil on kaks minutit. proua Romero, vabandust. suur tänu, president, olles sotsiaaldemokraatide fraktsiooni variraportööriks, tahaksin öelda, et mul on ääretult hea meel, et homme meil avaneb võimalus hääletada äh, selle õiguskindluse ja tagatiste paketi väga olulise osa mm, hääletusel, mis on väga oluline selleks, et tagada õiglus Euroopas ja õiglane kohtumõistmine. me oleme väga palju tähelepanu pööranud äh, turvalisuse tagamisele Euroopas. Äh, käesoleva reformiga me tagame seda, et me tõepoolest saavutame õiglase Euroopa ja see on oluline ka Euroopa vaistamismääruse raames. sellest hetkest, kui inimesest saab kahtlusalune, on väga oluline, et tal oleks tagatud õigus kaitsjale. palju tänu raportöörile, palju tänu raportööri poolt tehtud töö eest, mis aitas meid jõuda kokkuleppele, me ei räägi siin terrorismist, vaid me räägime tagatiste pakkumisest kõik, mille me oleme saavutanud konfidentsiaalsuse küsimuses, erandite piiramise küsimuses, on kõik aidanud kaasa sellele, et meie ees on väga hea tekst. kahju, et see ei kehti ainult kõikidele kodanikele. kui äh, kahtluse alusel ei ole piisavaid rahalisi vahendeid, siis ta ei saa ka õigusabi kasutada ja erisätted ei, ei ole ette nähtud ka puuetega inimestele. meie sooviksime näha seda, et see õigusakt kehtiks kõigile, mitte ainult neile, kes saavad seda endale lubada. nii et meil on vaja kindlasti tagada võrdsus. aitäh, proua Romero ja nüüd saab sõna proua Makovei, teil on üks minut. în procedurile penale și imediat după suur tänu. oluline on, et äh, kriminaalmenetluses oleks kasutataval või süüdistataval kohe võimalus kasutada kaitsja abi. Euroopa Inimõiguste Kohtus on arutatud mitmeid juhtumeid, kus vastavalt äh, kaitseõigust ei ole pakutud. ka isik, kellel äh, puuduvad materiaalsed võimalused, peaks saama õiguse kasutada kaitsjat. et see õigus tuleb täielikult äh, tagada ka varatutele isikutele. ma usun, et äh, advokaadid, ühendused äh, peaksid äh, siin andma ka oma panuse sellisesse heategevuslikku kaitsmistöösse. palju tänu ja nüüd on meil vaba mikrofon härra Dias de Mera. meil on vaja luua rohkem tagatisi selleks, et meil oleks suurem õiguskindlus, suurem õiglus, selleks, et, et kaitsja oleks kättesaadav kohe kahtlusalustele või süüdistatavatele, on ääretult oluline. et see on väga oluline tagatis, mis tuleb kodanikele pakkuda, et ei jääks enam sellist ajalist vahet, mil inimesel äh, puudub võimalus äh, mm, suhelda kaitsjaga ja inimesel peaks olema ka õigus valida, äh, keda ta endale kaitsjaks soovib. ja loomulikult tuleb tagada konfidentsiaalsus ähm, ja seda igal juhul äh, raportöör äh, proua Antonesk on ära teinud suurepärase töö, mille eest ma tahaksin teda tänada. ta näitas üles suurt pühendumust ja järjekindlust, äh, arvestades seda, et tegemist oli väga keerulise valdkonnaga ja teemaga. ja ootan pikisilmi tasuta õigusabi ettepanekut komisjonilt. Como abogado en ejercicio durante cuatro décadas saludo el paso que se da hoy importante. kolleeg Massip Hidalgo, eh, olen pikalt töötanud juristina ja mul on väga hea meel näha sellist eh, suurt sammu edasi, mille me oleme astunud. Eh, kahju on sellest, et, et see ettepanek ei hõlma tasuta õigusabi sätteid ehk kõik on jäetud liikmesriikide reguleerida. nii nagu eelkõnelejad on öelnud, on tegemist sellise mõistega, mis on meil olemas Hispaania õiguses. võib-olla meie praegune minister väga ei toeta e, kõiki mõtteid, mis siin on välja toodud, mis puudutavad noori ja nii edasi. samas tegemist on oluliste põhimõtetega, mida me peame austama meil on loomulikult vaja eh, kiiret eh, õigusemõistmist eh, ja oluline on tagada vabadused ja õigused kõigile, nii nagu see demokraatlikus ühiskonnas on. aitäh, proua Bilbao saab sõna nüüd. señor presidente gracias a la señora antonescu por su trabajo. aitäh president palju tänu raportöör Antoneskole tehtud töö eest, äh, uurides läbi erinevate liikmesriikide keerulised õigussüsteemid, mis on loomulikult vajalik selleks, et äh, tagada põhiõigused äh, Euroopa Inimõiguste Kohus ei pea ähm, vastuvõetavaks tõendeid, mis on saadud süüdistatavatelt teistelt kahtlusalustelt, ilma et, et kaitsja oli kohal nende võtmise ajal. Hispaanias eh, me oleme olnud organiseeritud kuritegevuse oh-, ohvriks, eh, seetõttu ma saan eranditest aru. Eh, samas tuleb hea seista sel-, selle eest, et, et ka näiteks Baski politsei võtaks arvesse neid ohtusid, meil peavad olema minimaalsed kaitseklauslid olemas, et need õigusaktid kehtiksid kõikidele politseiüksustele Euroopas. härra Brons, üks minut. see ei pruugi veel kehtida Ühendkuningriigis, aga muret tuleks ikkagi tunda. ettepaneku sisu on väga hea ehk kahtlusalusel tuleks tagada tema õigused. minu arvates aga puudub vähimgi vajadus sellealase Euroopa Liidu õigusakti järele. Euroopa Liit ei ole veel kogu maailm ning inimesed äh, vajavad mitte Euroopa Liidu õigusakti, aga pigem rahvusvahelist lepet, millele kirjutaksid alla nii paljud maailma riigid kui vähegi võimalik, eh, et inimesed sinna riikidesse reisitud, reisides saaksid ennast tunda turvaliselt. minu arvates siin on pigem asi selles, et salamisi püütakse Euroopa Liidu ähm, õiguspädevust laiendada ja on selleks valitud siis see konkreetne ala. aitäh! proua Reding, palun komisjoni nimel. aitäh. mul on hea meel, et siin kõik leiavad, et me tegeleme põhjapaneva tähtsusega küsimusega. kõikides meie liikmesriikides. suur aitäh parlamendile koostöö eest selles kaasotsustamismenetluses tänu millele me oleme nende tulemusteni jõudnud. meil on suured saavutused juba olemas, aga suur töö on veel vaja teha. paljud teist on kutsunud üles astuma järgmist sammu. ma ütlesin ka, et tegelikult see astutakse juba sügisel, nimelt see on initsiatiivide pakett lastekaitseks, äh, õi-, äh, õigusabi tagamiseks ning süütuse presumptsiooni äh, tagamiseks ja kui see äh, äh, pakett saab vastu võetud, siis me oleme tõesti äh, teeninud õiguse välja öelda, et me oleme saavutanud nii-öelda õiguse ja õigluse Euroopa Liidus. suur aitäh, ütleb president ja proua Antonescu. president, äh, kolleegid, ma tahaksin tänada kolleege selle hea arutelu eest, mis meil siin täiskogul täna oli. kogu töö käigus variraportööridega oli meie ettepanekuks see, et oleksid äh, tagatud kahtlustatavate ja süüdistatavate õigused kriminaalmenetluses, aga samas me soovisime ka üldise ähm, avaliku korra kaitset. tähtis on, et äh, kõik äh, asjaolud toodaks kiiresti päevavalgele, et kõik äh, kuriteo toimepanijad saaks kiiresti oma karistuse ja samas, et süütud ei peaks kohtuprotsessi läbi tegema. siinkohal ma tervitan ka seda, mida ütles proua Reding Euroopa Komisjoni ajalise plaani kohta järgnevateks kuudeks see puudutab äh, menetlusõigusi ja samuti äh, puudutab see garantiisid, mis antakse kahtlustatavatele süüdistatavatele. siin oli juttu ka menetluse kuludest. meil tuleb kõik aspektid äh, lõpule viia, et kogu pakett edukalt vastu võtta ja ma loodan, et see õnnestub meil nii kiiresti kui võimalik